Guten Abend. Mikrofon is on. Yes. So, guten Abend, liebe tere õhtust, head kolleegid. Äh, hääletuste selgitused ei leia aset kohe pärast hääletusi, äh, vaid meie tänase istungi lõppedes, äh, sellepärast et oleme maha jäänud ajast kõigepealt äh, raport äh, Kürtsuselt äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi kasutusele võtmine. meil on nimeline hääletus ja meil on vaja selleks kvalifitseeritud hääle, häälte enamust, nüüd on hääletus alanud. kas on kõik hääletanud? hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. edasi Kristoforu raport äh, globaliseerumise kohanemise Euroopa äh, fondi kasutusele võtmine. jällegi nimeline hääletus, jällegi kvalifitseeritud häälteenamus loeb, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. edasi jõuame äh, härra Krisofonuse äh, raporti juurde. see puudutab äh, Antonio Marino Pinto saadikupuutumatuse äravõtmist. siin on lihthääletus, käega andke märku, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu. vastu võetud. edasi jõuame härra Svevska raporti juurde, mis puudutab härra Ivan Jakovtšitši saadikupuutumatuse äravõtmist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? edasi jõuame äh, kolleeg Negrescu raporti juurde, mis puudutab globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmist, nimeline hääletus, äh, kvalifitseeritud häälteenamus loeb ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. edasi jõuame äh, Regneri raporti juurde, mis puudutab äh, Viktor Uspaskici puudu-, puutumatuse äravõtmise taotlust. Äh, härra Verhofstadt, palun. Uh, aitäh nende julgustavate sõnavõttude eest pärast seda empaatilist arutelu, mis meil oli president Schultziga, kes ütles mulle, et ma pean siin sõna võtma praegu ja mitte kahe tunni eest. pean selle raporti komisjoni tagasi saatma vastavalt artiklile sada kaheksakümmend kaheksa lõige kaks ja põhjus on selles, et kui te loete raportit, siis on kahtlused endiselt olemas terve rea oluliste küsimuste puhul, näiteks Wikileaksi dokumentide osas, kuid siin on ka olulisi kõhklusi selles osas, et kui me eh, tegelesime härra Severini küsimusega, siis otsustasime temalt saadiku puutumatuse ära võtta, kuid tema isiklikku vabadust ei piiratud. nii et ma tahaksin, et äh, õiguskomisjon saaks seda küsimust uuesti kaaluda samal alusel, nii et härra Uspaskihi isiklikku vabadust ei piirataks, ma arvan, et äh, teda ei peaks koheldama teistmoodi kui härra Severini, kelle puhul olid süüdistused palju tõsisemad. nii et ma palun teil hääletada selles osas, kas saata see raport tagasi komisjoni. suur tänu, härra Verhofstadt, meie reeglite järgi on nüüd võimalik niimoodi, et üks kolleeg äh, räägib toetuseks ja keegi ka vastu. kes tahaks nüüd selle ettepaneku poolt rääkida? härra Kolnis, palun. noh härra juhataja, kuigi härra Verhofstadt soovib endale saada poliitilist vaenlast, siis mina toetan tema arvamust. ma olen kümme aastat olnud erikomisjonis, mida kutsuti pädevuse ja puutumatuse komisjoniks ja meil oli siin objektiivne jurisprudents, mis ütles väga selgelt, et kui on olemas fumus persekutsioonis poliitilise tagakiusamise kahtlus, mille puhul kedagi süüdistatakse poliitilistel põhjustel, tuleb saadiku puutumatus säilitada ja mina arvan, et see jurisprudents sellest tuleb kinni pidada, mina olen seda alati teinud ja ma olen täheldanud kahetsusega sellist tendentsi, et saadikupuutumatust võetakse ära süstemaatiliselt inimestelt isegi poliitiliste väljenduste eest. nii et võtan kokku, lugupeetud juhataja ma oleksin tahtnud nagu härra Verhofstadt, et sarnast kohtlemist rakendataks ka sellel juhtumil. nii, üks minut oli teil aega. Teil on samasugused äh, õigused nagu teisedki. nüüd härra Kolniš on toetaja, kes tahab selle ettepaneku vastu sõna võtta? Äh, proua Reegna, palun. mikrofon. härra Uspakitšil oli tohutud võimalused äh, juba sõna võtta siin äh, õiguskomisjonis. me väga äh, murettekitavalt lähenesime sellele nagu teiste immuniteeti küsimuse puus, puhkudel. juba eelmise mandaadi jooksul oli see nii. aga sellel juhtumil väga põhjalikult me tegelesime sellega õiguskomisjonis ning see otsus on küps, küps elluviimiseks. praegu oleme rääkinud sellest äh, väga pikalt, sellest äh, olukorrast, äh, vaatasime selle kõik läbi ja nüüd on olukord küps, et hääletada. suur tänu, proua Regner, jõuame nüüd hääletamise juurde, kes on poolt? vabandust, ütleb president, kes on tagasivõtmise poolt? komisjoni tagasisaatmise poolt, kes vastu? nii palju, kui mina näen, siis enamus on olemas, aga kontrollime palun elektrooniliselt, äh, hääletame. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. nii et äh, proua Regneri raportit hääletame, kes on poolt? kes vastu? erapooletud? see on vastu võetud. edasi jõuame äh, kolleeg Tuuda raportini. Gabriele Albertini eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus, kes on poolt, kes vastu? erapooletud vastu võetud. edasi kolleeg Landsbergise raport äh, makromajanduslik abi Ukrainale, siin on mitmeid nimelisi hääletusi, alustame äh, punktiga seitse, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. artikkel üks, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek üks, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks, hääletamine alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek neli, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. üheksa. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kümme. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. algne tekst, artikkel kolm, lõige üks, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üksteist poolt. käega palun märku anda. kes on vastu? tagasi lükatud kaksteist, kes on poolt? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. viis nimeline hääletus, elektrooniline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. edasi komisjoni ettepaneku, vabandust, ütleb president, muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, elektrooniline ja see on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. edasi hääletame komisjoni ettepanekut. kes on poolt? kes vastu, erapooletud, vastu võetud ja kogu äh, resolutsioon, nimeline hääletus, elektrooniline ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, vastu võetud. nüüd jõuame proua Kaili raporti juurde betreffend den jährlichen Steuerbericht. mis puudutab iga-aastast äh, maksuraportit lõige viis algtekstist, kes on poolt, vastu. kontrollime palun elektrooniliselt, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli, kes on poolt? kes vastu? erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse, siin on suuline muudatusettepanek äh, proua Kaelilt, äh, olge hea. Amendment, it's on. So uh, welcomes the street siin äh, tervitatakse riikidepõhise raporteerimise kiirelt sisseviimist pankadele, nagu on kirjas neljandas äh, muudatusettepanekus äh, kapitalinõuete direktiivis, kutsub komisjoni üles sisse viima järgmist kohustuslikku riiklikku riikide põhilist, põhiste raporteerimist eh, riigiüleste ettevõtete puhul, välja arvatud VKE-de puhul, kõikides sektorites ja kõikides riikides, kus need ettevõtted toimivad, kaasa arvatud eh, jurisdiktsioonides, mis ei tee koostööd ja maksuparadiisides läbi kiire mm, raamatupidamisdirektiivi läbivaatamise, tagades halduskoormuse vähendamise samal ajal suur tänu, kas on siin äh, midagi öelda vastu kellelgi? ei ole, siis võtame äh, selle lõike suulise muudatusettepanekuga koos, esimene osa, kes on selle poolt, kes vastu? erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt? ja vastu? erapooletud? tundub, et vastu võetud, aga kontrollime teist osa palun elektrooniliselt ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? see on äh, nüüd lõppenud ja vastu võetud. lõige kolmkümmend üheksa, algne tekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus elektrooniliselt, palun, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? vastu võetud. kuuskümmend, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud lõige kuuskümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse, jällegi osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt kontrollime palun. lõige kuuskümmend seitse, esimene osa ja hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. selgelt vastu võetud, teine osa, kes poolt? vastu. ebaselge, palun elektroonilist kontrolli, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kuuskümmend üheksa, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt M, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud nüüd resolutsioon terviklikult, nimeline hääletus jällegi, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja hääletamine on nüüd lõppenud, tahaksin tänada kõiki ja tahaksin palunda teid, et kes tahavad kuulata debatti, jääge istuma, kes ei, minge kiiresti välja, palun saalist. sellepärast, et proua Mogherinile äh, tahaksin nüüd anda sõna et kiire